härra Pütikohver, palun. juhataja, ma hääletasin selle direktiivi vastu sellepärast, et see ei kujuta endast õiglast kompromissi võrgu kasutajate ja autorite vahel. teised lahendused oleksid seda võimaldanud, aga eriti just äh, autoriõiguste omanikud äh, ja mitmed kolleegid siin kojas hindasid äh, üleslaadimisfiltritest äh, tulenevat riski liiga madalaks ja minu arvates äh, raske viga. autoriõiguste omanikud tõdevad varsti, et sellest direktiivist saavad nad vähem kasu, kui nad lootsid. paljud noored, kes soovivad panustada meie Euroopa ettevõtmistesse on nüüd saanud tagasilöögi. järgmisena proua Harkin, palun. täna oli hea päev. Euroopa Parlament ähm, toetas äh, loojate, artistide, esitajate ja ajakirjanike ja teiste loomesektori töötajate õigusi. Neil on nüüd õigus õiglasele tasule oma töö eest ja me tegime seda et me kait-, kaitsesime nende tööd autoriõigusega selleks, et nende tööd ei saaks kasutada digitaalsete platvormide poolt see on äh, võit üksikisikule, tehnoloogilised platvormid ei saa enam suurt äh, vara kokku ajada äh, artistide ja teiste arvelt, kes on, kelle tööd nad siiani on pidevalt kasutanud. parlament parlament ei andnud alla nende kampaaniatele, kes soovivad säilitada oma domineerivat positsiooni ja lõpetuseks üks põhimõtteid, millele me peame looma Euroopa Liidu, on korraliku tasu põhimõte töötajatele nende töö eest ja mina usun, et me oleme seda põhimõtet täna toetanud, oleme seda toetanud loomesektori jaoks, aitäh. aitäh, härra Omaržee järgmisena lugupeetud president, aitäh! autorite kaitse ja seista vastu eh, nende kurnajatele ei tähenda, et me oleksime väikeste platvormide vastu me ei ole ülikoolides töötajate, üliõpilaste vastu ja nende miljonite inimeste vastu, kes tunnevad muret internetivabaduse pärast. vaatamata nendele edusammudele, mida loomeinimeste kaitseks on tehtud, on väljendusvabadus ja teadmiste vaba jagamine ohus massilise filtri-, sisu filtreerimise tõttu, mida see direktiiv tahtis sisse viia minu arvates on tegemist üliliberaalse tekstiga, mis tooks kaasa olulise kultuuritsensuuri. see direktiiv on ajast ja arust see läheneb, rajaneb möödunud sajandi arusaamal internetist. me ei, ei ole eksinud, et me oleme selle vastu võidelnud, me oleme seadnud õiged sihtmärgid, me soovime sellist internetti, mis kaitseb tõepoolest loomeinimesi ja juurdepääsu, aitäh. aitäh, härra Kelly kõige lihtsam asi oleks täna olnud jääda erapooletuks ja, ja lihtsalt mitte hääletada, nagu mõned kolleegid seda tegid. minu stiil see ei ole, mina alati hääletan ja mina hääletasin selle olulise, aga vastuolulise ettepaneku poolt. ma mõistan neid muresid, mis siin on, ma saan aru, et õigusaktid peavad arvestama tehnoloogiliste arengutega, kui me tahame tagada hästi toimivat digitaalset ühtset turgu. ma toetan autoriõiguse omajate äh, kaitset, äh, ajakirjanikud, äh, kultuuritegelased peavad saama tasu oma töö eest, õiguste ja tuleb leida õige tasakaal nende õiguste vahel ja digitaalmajanduses tegutsejate õiguste vahel see direktiiv hoolitseb selle eest, et need, kes väärtusi loovad, saavad selle eest ka õiglast tasu, selle asemel, et see tasu läheks suurte tehnoloogiaettevõtete taskutesse digitaalne ühtne turg ei ole ainult majanduslik foorum, see on ka kultuurifoorum ja ma toetan neid meetmeid, eh, mis seda kaitsevad, mitte ükski näitleja, ajakirjanik eh, ei tohi eh, töötada ilma õiglase tasuta. see, seda direktiivi saab parandada just nimelt rakendamise tasandil liikmesriikides, aitäh. aitäh, härra Škripek. lugupeetud äh, lugupeetud president, pärast pikka tööd selle direktiivi kallal peame me tõdema, et selle direktiivi loojad on läbi kukkunud, neil ei ole see õnnestunud ja mina olin selle direktiivi vastu, ma olen tõesti kurb, et äh, kodanik äh, ei võetud kuulda ja seda direktiivi ei lükatud tagasi. Äh, intelligentsed int,, digitaaltehnoloogia arendamine on demokraatia jaoks väga suur väljakutse. see pakub autokraatidele uusi võimalusi propaganda tegemiseks ja tihtipeale siis Eh, tehnoloog-, kasutatakse tehnoloogiliselt loodud eh, teoseid, mille aluseks on mitmed teised teosed. mina eh, olen ise tõlkinud mitmeid raamatuid ja õiguste omajad soovivad, et nende õigused oleksid tagatud meie postkommunistlikes riikides teame, millise, meil on palju kogemusi vabaduste piiramisega ma mõistan neid kodanikke, kes soovisid, et me oleksime vastu hääletanud, aitäh. aitäh, proua Ruunonen-Lernen. väga paljud äh, IT-eksperdid äh, on seda direktiivi väga tugevalt kritiseerinud. mina näiteks olen äh, selle äh, sisu osas äh, üsna kõhkleval seisukohal. minu arvates võib see viia tsensuurini ja samuti eh, tekitada piiranguid interneti kas-, kasutuseks. väikestel ettevõtetel on eh, suurte ettevõtete kõrval niimoodi väga raske kasvada, tuginedes sellele loogikale, eh, mis puudutab uudiseid, siis see viib lõppkokkuvõttes selleni, et äh, neid avalikustatakse palju vähem, avalikkuse juurdepääs neile on palju väiksem. ma mõistan, et me peame autorite õigusi kaitsma, äh, sealhulgas peame kaitsma ka äh, ajakirjanike õigusi neid tasustama, aga mina olin selle direktiivi vastu ja selle problemaatilise artikkel kolmeteistkümne vastu. aitäh, härra Sosnjärv. jah mina, nagu juba öeldud, äh, ei toeta Euroopa Liitu, aga kui on äh, võimalik, äh, kui tahetakse kurja teha, siis ei saa seda takistada. meil ei ole probleemid mitte üksnes Varssavis, meil on probleemid ka Brüsselis. me saame piitsutada kord Varssavist, kord Brüsselist aga miks äh, see kõik juhtub, kas meil on mingi kriis, kas meil ei ole piisavalt autoreid, kas nad äh, on näljas? Äh, asi ei ole, neil on selles, neil on elu nii parem kui kunagi varem. meil on väga palju teoseid, repertuaar, tegemist on lihtsalt ettekäändega selleks, et viimast vabadust nurgakivi maja, maailmast kontrollida kõik internet ähm, on ennast ise reguleerinud, aga see, selline isereguleeriv internet on äh, teile vastuvõetmatu, maailm saab toimida ka ilma nende lollide reegliteta. aitäh, härra Boltšek. aitäh, lugupeetud president. võib-olla kõige lihtsam viis äh, täna hääletada, oleks olnud jääda erapooletuks või üldse mitte siia tulla. aga see oleks olnud liiga lihtne. mina usun, et autoriõiguse omajad, olgu need tarkvara omajad või eh, produtsendid, on õig-, omavad õigust oma loomingut ja teiselt poolt on kasutajatel õigus kasutada ähm, äh, neid teoseid, saada litsentse me peame leidma tasakaalu erinevate huvide vahel ja mina ei ole üldse rahul selle tänase tulemusega, sellepärast et me ei saanud hääletada muudatusettepanekute üle. ma tahan rääkida artiklist kolmteist, mulle tundub, et artikkel üksteist on tasakaalus, aga artiklit kolmteist muudeti triloogis niimoodi, et see on Eh, tasakaalutu, me peame leidma viisi selle parandamiseks eh, ja see meil ei läinud korda tänu tänasele hääletusmenetlusele ja seetõttu pidin lõppkokkuvõttes jääma erapooletuks. härra Mamikins. aitäh. ma saan õnnitleda meid ja meie kolleege, me hääletasime internetitsensuuri üle. nimetagem asju õigete nimedega. ma ei tea, miks inimesed härra Fossile aplodeerisid, kui see direktiiv äh, siin äh, sellisel kujul vastu võeti. mina äh, toetasin proua Regneri ettepanekut, et me hääletaksime ka muudatusettepanekut ja ma hääletasin selle vastu esimesel lugemisel, aga ma võin teid tõesti õnnitleda. me liigume äh, Nõukogude Liidu ja Põhja-Korea suunas. autorid ei saa mitte midagi, sellepärast et suured ettevõtted võtavad raha endale raadios ja televisioonis äh, oli mul saade, mida, mille pealkiri oli Ilma tsensuurita, aga nüüd tuleb tsensuur. ja meie, kes me oleme elanud Ida-Euroopas, mõistame seda väga hästi ja ma ei tea, kuidas me saame seda parandada, nii et, et tsensuur on kohal, aitäh. suur aitäh. Lähme nüüd järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde, mis puudutab siis ähm, Aafrika päritolu inimeste põhiõiguseid ja sõna saab proua Kienge tänan, president. esimest korda eh, tunnistab eh, Euroopa, et on olemas selline eriti eh, jälestusväärne rassismi liig Aafrika päritolu eurooplaste vastu see resolutsioon on vaid esimene samm kaasavama ühiskonna suunas, mis on multikulturaalne, võrdõiguslik ning äh, austab kõiki, kus ei ole enam kohta äh, rassilisele vihkamisele, tänan. suur aitäh. nüüd järgmine raport, mis äh, puudutab finantskuritegusid, mille autoriteks on Niedermayer ning Kohvud ning sõna saab proua Makovei. suur tänu. Euroopale eh, läheb rahapesu iga aasta maksma sada miljardit eurot. ning eh, see on sama palju kui kogu Euroopa Liidu SKP. Eh, seitsekümmend protsenti rahapesust on piiriülesed ning Eh, ning eh, eh, üle kogu maailma on mm, selliseid, on rahapesu, toimub rahapesu umbes ühe koma kuue milja-, miljoni euro eest. me peame kõik tegema, tegutsema üheskoos, et seda äh, fenomeni ära kaotada ning äh, Rumeenia ei ole aga seda neljandat direktiivi endiselt ellu äh, viinud, nad ei ole endiselt seda jõustanud äh,, ning on alustatud ka uurimismenetlust Euroopa õiguse mitterakendamise pärast Rumeenias. E, Rumeenia valitsus ning parlamendid peavad e, need Euroopa õigusaktid kiiremas korras üle e, võtma ning kui nad seda ei tee, pole võimalik Rumeenia tegutse, edasine tegutsemine Euroopa Liidus sest selline direktiiv on tõhus ainult siis, kui kõik seda kasutavad. järgmisena saab sõna proua Meier see võib olla legaalne, kuid see on ebamoraalne, see on äh, liiga kaugele läinud. superrikkad äh, hiilivad maksudest kõrvale, äh, kasutades selleks maksuparadiisi üle kogu maailma, seda peab peatama ning äh, iga sent, mille nad äh, niimoodi ära petavad, on äh, sent, mis ei lähe meie haiglatele, koolidele, maanteedele ja see on nende inimeste mõnitamine, kes igapäevaselt oma makse maksavad. see on rahvusvaheline probleem, seega on neil vaja rahvusvahelisi institutsioone, kes selle lahendavad, nagu seda teeb Euroopa Liit, kes on julge ning üritab reforme läbi viia. sellepärast peab Suurbritannia sedasama tegema, mingu Brexitiga nagu tahes. probleeme on Suurbritannial piisavalt Eh, ilma et me osaleks ka eh, selles eh, mortaalses võidusõidus, milleks on maksudest kõrvalehiilimine. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Mann. aitäh, president, viis aastat maksude allkomisjonides üks, kaks ja kolm võitlesin ma koos teistega maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise vastu ja Panama skandaaliga tegelesime. kuulasime ära äh, maksunõunikke, äh, maksuametnikke, kõiki eksperte. tegime koostööd ajakirjanikega ning see koostöö tasus ennast ära ning äh, Daphne Galizia pojaga toimunud kuulamine oli ka väga tähtis. kolmandas maksude allkomisjonis tehti väga palju muudatusettepanekuid selleks, et maksudest kõrvalehoidmine poleks võimalik, me peame maksuparadiisid ära kaotama, peame võitlema selle eest riigiti riigiti. see võitlus peab jätkuma ja liikmesriigid peavad tegema rohkem koostööd ning äh, tuleb äh, lõpetada ära see, et äh, ühehäälselt tuleb otsustada maksuküsimustes, peame uuesti õigluse jalule seadma. härra Strojevski, palun. dziś mógłbym się pod nim właśnie podpisać. To jest kui ma oleksin teadnud, mida eelkõneleja ütles, siis ma ei olekski pidanud sõna võtma, olen selle kõigega täiesti nõus. ma tahtsin lihtsalt öelda, et kogu see töö kestis kõigest aasta, kuid äh, kohe algusest peale üritasime me parlamendis välja töötada korralikke reegleid, kuid meie tööd takistati väga palju. mul on väga hea meel, et meil siiski õnnetus välja töötada nii palju äh, kompromisse ja lõppkokkuvõttes on see raport selline, mida saab toetada. see raport tõesti on nüüd avanud tee progressile kogu see töö võttis aga väga kaua aega ja selle töö tempo tegelikult otsustab ka selle üle, kas meie töö on tõhus või mitte. senor Rosati järgmisena saab sõna kolleeg Rosati. E, aitäh, ma tõesti väga hea meelega toetasin seda raportit ja mul on väga hea meel, et see raport ka vastu võeti parlament võttis selle raporti vastu ja mul on väga hea meel, et nii paljud toetasid äh, seda raportit äh, ja et fraktsiooniline kuuluvus ei mänginud siin väga suurt rolli. maksude äh, uurimis komisjonis number kolm tegime me väga tihedat koostööd raportööridega selleks, et jõuda sellele kokkuleppele, mis siis peegeldaks väga paljude erinevate parteide seisukohti. siin on tehtud ka soovitused nii komisjonile kui ka liikmesriikidele. tegemist on tõesti selle menetluse krooniga. Euroopa Parlament on algusest peale olnud selle menetluse eesotsas. kohe algusest peale me ütlesime, et äh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastane võitlus on üks kõige tähtsamaid küsimusi meie ametiperioodi jaoks. ning see raport on siis äh, raport, mida kodanikud meilt ka ootasid. aitäh, järgmisena proua Jaslovetska, palun. aitäh, president. finantskuritegevus ei kahjusta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka liikmesriike. maksudest kõrvalehoidmine ning äh, käibemaksupettused äh, põhjustavad igal aastal väga palju kahju. erinevatest riikidest äh, pärit maksuametnikud ei tee piisavalt koostööd ning ka infovahetus ei toimi nii, nagu ta peaks toimima. tegemist on väga suure probleemiga. peale selle teatud valitsused ei ole väga tõhusalt tegelenud maksude äh, Eh, maksupettuste vastase võitlusega ja ka maksudest kõrvalehoidmise vastase võitlusega. suured ettevõtted saavad endale lubada maksunõunikke eh, ja just sellepärast peaksime Äh, ei tohiks me leppida praeguste eeskirjadega, see ei ole hea ei Euroopa majanduse ega ka liikmesriikide jaoks, just sellepärast on väga hea, kui me töötame välja Euroopa raamistiku, kui me finantskuritegevuse vastu võitleme Euroopa Liidu tasandil. tänasel hääletusel mina toetasin seda raportit, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Lopez Bermejo, palun! suur aitäh! maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine hävitab meie majandust ning suunab kõrvale vahendeid, mida saaks enamuse kasutuse eh, heaks ära kasutada ning õõnestab usaldust institutsioonide vastu eh, ning eh, praegune maksusüsteem, mis tekitab ebavõrdset olukorda meie ühiskonnas, toob kaasa ebakindluse kogu ühiskonnas. maksusurve läheb alati keskklassi ja vaesemate vastu ning äh, suuremate varanduste maksudest vabastamine tähendab seda, et avaliku teenuse kvaliteet halveneb meie liikmesriikides, väidetes, et madalamad maksud suurendavad investeeringuid ja tööhõivet, on suurendatud äh, maksudest kõrvale hõi-, hoidmist ning see on äh, halveldanud selle avaliku teenuse kvaliteeti, ma toetasin seda resolutsiooni, sest taks kolm tegi head tööd ning näitas, kui suurel määral kasutatakse erinevaid eh, maksupettuse võimalusi, et oma kohustustest kõrvale hiilida. ning eh, majand-, eh, maksuparadiiside olemasolu on see must auk, mis võimaldab maksudest kõrvale hiilida ning rikkamatel ja suurettevõtetel oma kohustusi mitte täita. samuti oleme täheldanud, et erinevad maksumudelid Euroopa Liidus tekitab ebaterve konkurentsi riikide vahel, mida kasutavad ära hargmaised ettevõtted, ettevõtted, mille ainuseks, ainsaks eesmärgiks on maksta aina vähem, nii ei võida keegi ja kaotavad kõik e, ning e, praegusel olukorral, praeguses olukorras võidakse madalamaid makse välja pakkuda erinevates riikides ning see aga kahjustab e, enamuse huve. praegu peaks riigid üles näitama huvi selle selle dokumendi poolt välja pakutud kasutada, see aitab vähendada ühiskondlikku viha, selleks on vaja garanteerida maksude miinimummäärad, mis suurendaks ühiskonna usaldust institutsioonide vastu, maksupoliitika on eriti tundlik ja oluline küsimus kogu valdkonnas, aitäh! suur aitäh teile ning katkestame nüüd istungi kella kolmeni, aitäh!